tere hommikust, head kolleegid. daamid ja härrad, sooviksin koosoleku, koosolekuga alustada eelarve kontrolli komisjonis. meil on pettuste vastase võitluse programm ja teil on olemas ka päevakord, ma ei ole saanud mingisuguseid taotlusi muudatusettepanekuteks ja seega on see kinnitatud ja loomulikult võib ka maailmaringselt seda koosolekut jälgida ülekande vahendusel ja mul ei ole mingisuguseid muid teadaandeid ja seega soovin kõigile juba ette häid äh, jõule ja kena aastavahetust ja lähme nüüd neljanda päevakorrapunkti juurde, sooviksin sellega alustada, sest tegemist on äh, Olavi määruse aruandega Kontrollikojalt, nagu te teate, siis äh, septembris esitas komisjoni uue ettepaneku ja mina olen selle teema raportöör ja annaksin nüüd sõna Kontrollikojale selle äh, arvamuse tutvustamiseks. Uh, thank you very much uh,, Madam Chair suur tänu, proua esimees, ja kui ma sain õigesti aru, siis peaksime alustusega, mis puudutab Olavi määruse läbiraaka-, vaatamist ja kontrollin, et mul on õige ettekanne ees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 suur tänu, et annate mulle võimaluse seda arvamust äh, tutvustada, mis puudutab läbivaadatud Olavi määrust. tegemist on komisjoni ettepaneku arvamusega, mis puudutab väga äh, olulist teemat, mis puudutab äh, usaldust Euroopa Liidu suhtes. ja nagu te teate, siis komisjoni ettepanekus on kaks põhieesmärki. esimene puudutab Olafi vastuvõtmine, mis puudutab Euroopa prokuratuuri loomist ning see ettepanek sisaldab ka võimalust esialgseteks hindamisteks Olafi poolt ja seda, et osutada ka toetust prokuratuurile. teatud juhtumitel võib Olav läbi viia ka täiendavaid uurimisi ning ettepanekus on samuti sätestatud ka teabevahetus eh, kahe organisatsiooni vahel teine eesmärk puudutab Olavi tõhusust ning selles osas on ette nähtud täpsustused, mis puudutavad Olavi õigust kohapealseteks kontrollideks, see kinnitab oma mandaati ka käibemaksupettuste osas ning soovib tagada, et juurdepääs pangaarvetele Eh, on tagatud ning ka tõendite asjakohasust ning lõpetuseks toetab ka, eh, täpsustab ka riikliku pettusevastase koordinatsiooni ettepanekuga. see on komisjoni ettepanek. millised on meie üldised järeldused? nendime, et see käsitleb hästi põhimõtteid, mis puudutavad Olavi ja prokuratuuri, Euroopa prokuratuuri vahelisi suhteid koostöö osas, et ei oleks töö dubleerimist, aga mõned teemad ähm, on veel äh, laual, näiteks me näeme ohtu, et Olavi poolt kogutud tõendid ei ole võib-olla vastuvõetavad, äh, kui töötates Euroopa prokuratuuri juurde, sest seal ei ole samasuguseid äh, Äh, tagatisi ette nähtud, lisaks on ettepanekus ka sätestamata Olafi roll piiriüleste juhtumite puhul, kus nii Euroopa prokuratuuri liikmed ja mitteliikmed on asjaga seotud. ning ettepanek ei ole piisav, et tagada äh, Äh, Olafi tõhusus olulisel määral, ehk siis meie sõnum selles osas on, et sellest ei piisa ja mis puudutab ähm, tõhusust, siis ähm, kiire reageerimine ning äh, vajalik äh, ja vahendite kogumine on samuti olulised väljakutsed. oma eriaruandes pettuste vastu esitame me rohkem infot selle kohta ja see avaldatakse jaanuarikuus lähtudes komisjonist, äh, need ettepanekud saavad olema järgmised, ehk siis on kõikehõlmavam lahen-, äh, lähenemine Olavi raamistikus, ehk siis kahetasandiline lähenemine, aga me näeme, et praegusel hetkel ei ole mitte kava äh, selliseks reformiks Olavi puhul ega ka selget olukorda, mis teemasid käsitletakse järgmises astmes. kolmandaks, me leiame, et on vaja, et Olavi põhilised uurimisaktid äh, äh, võivad minna esitamisele ka Euroopa Kohtusse selleks, et tagada, et menetluskaitseid on äh, rakendatud. nüüd, mis puudutavad meie soovitusi, meil on neid mitmeid ära toodud ja siin rõhutaksin ma kõige olulisemaid kõigepealt EPO ja Olafi koostöö osas kui Olav töötab EPPO nimel, siis Olav peab kasutama, peaks kasutama EPPO standardeid eh, menetluse tagastistel selleks, et tõendid oleks aktsepteeritavad ja see on loomulikult oluline ka selleks, et menetluses ei tekitaks viivitusi või kordusi. teiseks on oluline, et ettepanek eh, selgitab Olavi rolli piiriüleste juhtumite puhul juhtumite puhul, mis puudutavad nii EPO liikmesriike kui ka neid, kes ei ole osa Euroopa prokuratuuri organisatsioonist ja kolmandaks, Olafi raport peaks olema äh, vastuvõetav ka kom-, äh, Euroopa Kohtule selleks, et vajalikud kaitsemeetmed oleks äh, menetluse osas rakendatud lisaks ettepanekule rõhutame me täiendavat vajadust tegutsemiseks mis puudutab tõhusust Olavi puhul, siis me leiame, et äh, komisjoni ettepanek ei ole piisav ja lühiajaliselt ähm, soovitame me, et äh, komisjon käsitleks äh, tõhususe teemat ja komisjon peaks edasi liikuma ka selles osas, mis puudutab kaasajastamist ja ka muid teemasid, mis on tõhususega seotud ja see puudutab Olavi rolli kaalumist või strateegilise järelevalve rollis, millisel juhul võiks siis olla see äh, roll suurendatud pettusevastases võitluses Euroopa Liidus. ja keskpikas perspektiivis äh, koostöö Olavi ja EPPO vahel peaks äh, olema ka analüüs ja sellele peaks järgi, järgnema ka vastav äh, õigusettepanek ja analüüsist lähtuvalt, kas äh, pettusevastase võitlus ähm, Euroopa finantshuvide kaitsel võiks äh, kuidagi leida ähm, täpsustamist, ehk siis kas see ettepanek, mis meil praegu laual on, EPPO ühe organisatsioonina ja Olav teisena, kas selline lahendus on kõige parem sest äh, kui EPO töö käivitub, siis on oluline, et paari aasta pärast äh, seda koostööd ka analüüsitaks ja selles analüüsis oleks vaja näha ka, kas on vaja äh, olukorda lihtsustada ja konsolideerida õigusvahendeid selleks, et pestusevastane võitlus oleks koondatud ühte raamistikku, aitäh! suur tänu, proua Lindström! aitäh selle arvamuse eest, see on väga oluline ja see kinnitab samuti neid kriitikanoote, eh, mida on kuuldud eh, ettepanekute kohta ja kui teil on nüüd eh, kommentaare ja nüüd proua Hoopmann. ja, vielen Dank äh,, Frau Vorsitzende. suur tänu, proua esimees aitäh Kontrollikojale äh, selle arvamuse esitamise eest ja loomulikult lugesime me seda väga tähelepanelikult ja seda on arutatud ka nõukogus ja me kaalume neid ettepanekuid. ja nüüd äh, tahaksin ma kommenteerida neid punkte, mida proua Lindström välja tuua, võtan need äh, järjestikku need, mis puudutavad järeldusi slaididel ja kõige olulisemaid soovitusi, mis te esitasite. kõigepealt äh, pean nentima, et meil on väga hea meel, et üldiselt on toetatud seda mudelit, mis komisjon ette on pannud Olavi ja EPPO suhetele, tihe koostöö, teabevahetus ning täiendavus ja töö mittedubleerimine. seega meil on hea meel, et sellist põhimõtet on tunnustatud. lisaks mõned teemad, kus te viitasite sellele, et seda oleks vaja tõhustada ja eriti selles osas, mis puudutab seda, kui kohus on soovitanud, et kui Olav tegutseb EPPO nimel, ehk kui Olav peab toetama EPPO tööd näiteks mingi uurimise käigus, siis Olav peaks lähtuma EPPO standarditest, et tagada vajalikud kaitsemeetmed meie öö, menetluses äh, selleks, et vältida, vältida, et tõendeid äh, äh, tega võiks tekkida probleeme ja loomulikult me mõistame seda, teisest küljest on komisjon valinud väga selge süsteemi, mis meil ka praegu on ja võib-olla ka tulevikus, olenevalt arengutest, meil on kaks erinevat üksust, ehk siis äh, haldusüksus äh, põhimõtetelt lähtuv ja teine, kes viib läbi kriminaaluurimist ja süüdistuse esimeest. lähtuvalt sellest komisjon on soovinud äh, säilitada tihedas koostöös nende kahe üksuse erinevad loomused, isegi kui Olav tegutseb EPO toetamise nimel komisjoni lähenemine on üldiselt selline, et Olav Äh, on pigem selline haldusaspekte käsitlev ja ka EPO-t äh, toetades, aga lähtudes siis haldustegevusest, äh, lähtutakse oma menetlusest, aga kuni selleni, kui on tegemist EPO toetava tegevusega, ehk siis need tõendid peavad vastama EPO menetlusreeglitele teoreetiliselt on võimalik liikuda selles suunas, nagu ette panite, aga siis ähm, oleks tegemist äh, sisulise süsteemi muutusega ning oleks vaja käsitleda ka uurimismeetmeid, mis, ähm, äh, mida Olav võiks kasutada, sest ei saa isoleerida ühte teemat äh, ja öelda, et me rakendame menetlustagatisi, aga ei ole mingit tasakaalu selles osas, mis puudutab uurimismeetmeid ja Olafil oleks vaja võib-olla rohkem meetmeid, mis on asjakohased äh, vastavalt siis menetluse tasandile. võib-olla on küll see idee huvitav ja seda võib alati arutada, aga praegusel hetkel komisjon leiab, et äh, Äh, siin on selge vahe äh, kahe ehk siis haldusiseloomuga äh, ja, ja uurimise iseloomuga üksuse vahel ja see peaks säilima ja ja see oleks ja see on väga hea selleks, et täpsustada nende rolle, sest vastasel korral võiks tekkida palju kohanemisprobleeme ja võib-olla oleks vaja palju üldisemaid sätteid selleks, et edasi liikuda me leiame, et meie ettepanek on selgem ja kohtu ettepanek oleks äh, selline isoleeritud juhtum ja praegusel hetkel lühiajaliselt me ei näe mingit vajadust selles suunas liikumist see võib olla võib-olla midagi, nagu komisjon ütles, et mõne aja pärast on võib-olla analüüsida seda koostööd EPO ja Olavi vahel ja ka seda teemat käsitleda, aga praegu me leiame, et tegemist on millegiga, mida ei peaks käsitlema praegu. teine punkt, mis äh, on võib-olla seotud sellega, puudutab seda kolmandat põhisoovitust, kus te ütlete, et Olavi raport äh, peaks olema siis vastavuses ka kohtuga, kohtunõudmistega, seda on käsitletud, aga meil on olemas kohtulahendid ähm, Euroopa Kohtust ja see tõesti on juba aastatetagune ja ka hiljutine, äh, mis puudutab kahekümne viienda oktoobri lahendit, kus üldkohus ütles, et mitmed tõendid ei ole vastuvõetavad, kus Olav ütles, et oleks vaja alustada taotleja vastu eh, menetlust, üldkohus eh, ja kohtulahendid eh, näitasid, et Olavi lõppraportil ei ole õiguslikult siduvat mõju ja seda ei ole hetkel ette nähtud, et see muutuks, ehk siis Olav võib ainult soovitusi äh, väljastada. ehk siis me, siin on lähtutud ähm, kohtu, Euroopa Kohtu põhimõtetest. teiseks mainisite, et komisjon peaks ähm, kaasseadusandjalt paluma Olavi rolli täpsustada piiriüleste juhtumite puhul ja ka selles osas me leiame, et praegu ei ole vaja täiendavaid sätteid, sellepärast et äh, me näeme, et see tekitaks killustamise ohtu Olavi raamistiku osas lähtuvalt sellest, kas kas äh, tegutsetakse liikmesriikidega, kes on EPOs, kes mitte sest üldiselt puudutab see kõiki liikmesriike ja piiriüleste juhtimise puhul üldisest raamistikust, nii nagu määruses on ja me ei soovi seda küsimuse alla seada. me saame toetada EPO-t eh, juhul, kui tegemist on pädevusega vastavalt EPO eh, määrusest ja seega meil ei ole vaja täiendavaid äh, Äh, sätteid selle kohta ja veel mainis proua Lindström seda, et kohuni, kohus tervitab seda, et meil on sätted, mis puudutavad juurdepääsu pangakontodele ning on täpsustatud, et Olav on pädev ka uurimusi läbi viima käibemaksupettuste puhul, aga ei ei, sellest ei piisa Olavi tõhususe suurendamiseks, me kõik teame, et see on suunatud ettepanek, kui meil oleks rohkem aega, siis võiks minna kaugemale, aga oluline on see, et meetmed, mis me ehitame, esitame tõhususe arendamiseks Olavi uurimistegevuses, on meie arvates sisulised. kui need liikmesriikide toetusele jäävad, siis on see tõsine edasiminek me äh, äh, loomulikult võiks alati olla meil jõulud ja meil võiks olla rohkem jõulusoove, aga kui me soovime liikmesriike veenda meetmete vastuvõtmises tõhususe osas, siis on äh, juba saavutatud edusamme. viitasite ka siin ajale ja, ja vahenditele me peaksime seda käsitlema ka seoses pettusevastase võitluse auditiga äh, ja äh, rahade sissenõudmine ei ole midagi, mida peab reguleerima Olafi määruses, sellepärast et see puudutab Olafi äh, uurimistegevust ja sellekohaseid sätteid. me, äh, nagu te ehk teate, siis kaasajastame pettusevastast strateegiat ja seda teemat käsitletakse ka seal aga meie arvates ei pea see olema Olavi määruses. ning nüüd see punkt, mis puudutas tulevikuperspektiivi või vajadust täiendavateks tegevusteks, lühiajaliselt, nagu ma ütlesin, siis kui me saame juba edasi minna sellega, mis on hetkel käsitlemisel, on see väga oluline tõhususe arendamisel, lisaks sellele viitasite, et kaaluda uuesti läbi eh, Olafi rolli ja seda käsitleme me ka EKA pettusevastase võitluse auditi käigus ja komisjoni vastavas strateegia kaasajastamises ja jää, peatselt järgmisel aastal võtab komisjon selle vastu ning me komisjon annab Olafile strateegilisema järelevalve pettuse vastuse võitluse puhul komisjoni nimel keskpikas perspektiivis olen teiega nõus, Olavi ja EPPO koostöö vajab analüüsi ja see on teine samm, millest andis teada härra Oettinger ka mitmetel kordadel, paar aastat äh, kulub analüüsiks koostöö hindamisel ja seejärel on meil võimalik äh, kaaluda järgmisi samme mis on vajalikud selleks, et üldist raamistikku tõhustada pettusevastases võitluses Euroopa Liidus, aitäh! ja vabandust, et nii kaua kõnelesin, ütlen kõneleja. niisiis äh, liitsime siis need äh, kõneajad kokku aga nüüd äh, ütleksin nõunikele, et ehkki, ehkki oleme sellest teemast äh, päevakorras rääkinud, siis ma paraku ei saa selle järgmise punkti juurde minna, kui raportöör ei ole kohal. sakslastele on ütlemine, et ähm, need äh, asjad ähm, ei ole piisavalt lihtsad, kui nad ei ole kõige kõrgemal tasemel lahendatavad ja seda on, ähm, mõtet on väljendanud kohus, õiguseksperdid, kontrollikoda, kõik, kellega me räägime, ütlevad sedasama asja. ning ähm, sellises olukorras ei ole lihtne seda määrust äh, kuidagi paremaks muuta, ehk siis mina ütlen, et ma toon oma raporti välja jaanuarikuus, olen selle kallal juba tööd teinud, ka jõuluvaheajal jätkan tööd. ja siis lõpetame esimese lugemise, läheme sellega täiskogule, läheme kolmepoolsetele läbirääkimistele nõukoguga ja sellega tuleb tegelema hakata pärast valimisi. kõigest olenemata teeme endast kõik, et asjad algaksid õigel ajal. niisiis, koostöö erinevate äh, organite ja Euroopa prokuratuuri vahel, me oleme kuulnud erinevatest juurdlustest, osa neist on halduslikud, osa on kriminaalsed, mõnel nendest uurimistest võib olla ka kriminaalõiguslik mõju mõnes liikmesriigis ja kui me nüüd vaatame seda määrusettepanekut, siis iseenesest Olev muutub tugevamaks selles mõttes, et äh, aruanded on kohtutes vastuvõetavad. niisiis me peame selle äh, probleemi siiski lahendama, ma teen omapoolsed ettepanekud, ma tean, et ükskõik, mida ma ka välja ei pakuks, ei ole see kunagi ideaalne, aga teen kõik endast oleneva, et kui ettepanek ei ole hea, siis juhtub järgnev Olafi ja EPPO vaheline koostöö on äh, surnuna sündinud algusest peale. kohe tekib kahtlus, et prokuratuur kasutab Olafit selleks, et vältida oma teatud reegleid ja sellest probleemist tuleb üle saada. Euroopa organid peavad olema tõhusamad ja me ei taha ka sattuda olukorda, kus liikmesriigid ütlevad, et nad ei taha selliseid seoseid Euroopa Liidu organite vahel. ehk siis, kui siin see läbi ei lähe, siis me kaotame päris kõvasti, me ei saa öelda lihtsalt, et vaatame, mis juhtub, selline lähenemine ei toimi. ehk siis ma arvan, et tuleb siin veel kõvasti tööd teha. ma ei paku muidugi ühtegi lahendust välja, mis minu hinnangul algusest peale sobiv ei oleks, aga ega olukord ei ole lihtne oleks hea, kui ettepanek oleks olnud kohe selline, et see vastaks olemasolevatele probleemidele, aga paraku ettepanek selline ei olnud. ühtlasi tuleb ka täpsustada Olafi tõhususe ja toimivuse küsimust. praegu me ei tea piisavalt selle kohta, missugust asjakohast Olav, eh, asjakohast tööd Olav teeb, me ei saa neilt ka asjakohast teavet, me oleme sellest pikalt rääkinud, et me ei tea mitte midagi ja see on kahetsusväärne, ma olen selle teemaga kaksteist aastat tegelenud, saan öelda ainult seda, et me, meil ei ole piisavalt infot ja Olavi tõhususe tõstmiseks on meil vaja rohkem teada, ehk siis selles mõttes on Kontrollikoja eriaruanne väga kasulik vahend. ja kui te saate öelda, millal see lõpuks tuleb, siis see oleks väga hea. ehk siis proovin teha ettepaneku selgitada lahendust variraportööridele, teen selle nimel kampaaniat ja ega see teema ei ole lihtne, tööd tuleb kõvasti teha. proua Lindström, ma annan teile veel kord sõna ja siis loodetavasti jõuab ka raportöör kohale kolmanda ja neljanda päevakorrapunkti juurde, siis saame minna üheksanda juurde. proua Lindström, palun. aitäh ja tänan teid ka kommentaaride eest. rõhutaksin seda, et Kontrollikoda tervitab selliseid sihipäraseid meetmeid, sealhulgas ka pangakontodele juurdepääsu, see on oluline samm, ehkki väike samm. leian, et samuti on ka oluline keskenduda menetluslikele tagatistele, mis on oluline nii Olafi usutavuse kui ka seotud isikute õiguste kaitsel. kui me räägime Euroopa prokuratuurist, siis selle loomine võib olukorda täielikult muuta, aga tuleb teha nõnda, et välja pakutud muudatused teeks ka Olafi tõhusamaks ning et EPPO ja Olafi vaheline koostöö toimiks hästi. aga nagu öeldud, minu peamine sõnum seoses tõhususe ja Olafi mõjuga seisneb selles, et praegu väljapakutust ei piisa, me ei saa oodata seda, kuni Euroopa prokuratuur hakkab lõpuks tööle, et hakata hindama Olafi ja EPPO vahelist koostööd ja selle tõhusust, ma arvan, et praegu, juba praegu on oluline, et Euroopa Komisjon hakkaks lahendama neid probleeme, mis seisnevad menetluse kiiruses, ja ka vahendite tagasisaamise määras. ning selle teema juurde me tuleme tagasi eriaruandes, mis minule teadaolevalt avaldatakse jaanuarikuu lõpus, aitäh. kolleeg Kohn on ums vort gebeten, bitte. jaa, härra Kohn, palun. aitäh, proua esimees, aitäh ka äh, komisjonile ja kontrollikojale väljendaksin seda, et ma olen proua esimehe väljendatud muredega nõus suures osas. ootame veel vastuseid mitmes küsimuses, me tahaksime täpsustada eh, teabevahetuse küsimust EPPO ja Olafi vahel, eh, kas Euroopa Prokuratuuri liikmed eh, versus mitte prokuratuuri liikmed on need, kes on asjaga seotud, me tahaksime käega katsutavaid ettepanekuid selle kohta, kuidas seda suhtlust tulevikus reguleeritakse, kuidas on teabevahetusega. minu hinnangul saaks ehk selle olukorra lahendada nõnda, et võtta vastu hiljem teatud teisi õigusakte, kui seda oleks võimalik teha teatud õiguskindlusega. ajakava on suhteliselt kindel. proua esimees ütles, et tema ettepanek peaks tulema jaanuaris, mis tõesti on ka ju viimane võimalus, sest vastasel juhul ei ole võimalik seadusandliku menetlusega praeguse parlamendi ametiaja jooksul edasi minna, ehk siis tuleb ähm, Äh, olemasolevat aega otstarbekalt kasutada ja tuleb keskenduda Euroopa prokuratuurile, et ta saaks ka kohe hakata tööle ja et see kõik ei laguneks laiali. nüüd äh, läbivaatamisklausel, mida mainis komisjon. see peaks olema kahe aasta pärast. Äh, kas tõesti kahe aasta pärast on võimalik hinnata selle kõige toimimist? see klausel peab olema kohe praegu ettepanekus kirjas, et kindlasti selline läbivaatamine toimuks. ja viimaseks, kui ma mõtlen ajakavale, siis loodan, et selle ajakava juurde on siis võimalik ka jääda. esimees, jah, plaan on tõesti selline ja nõnda ka läheb. ja sellega oleme lõpetanud üheksanda päevakorrapunkti tuleme siis nüüd tagasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab määrusettepanekut seoses pettusevastase programmiga, sõna saab raportöör ja loodetavasti saame poole tunniga hakkama kolmanda ja neljanda päevakorrapunktiga. Eh, aitäh, eh, proua esimees. nagu te kõik teate, siis selle ettepaneku eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu finantshuve ning äh, see on ka oluline praeguste teiste arutelude kontekstis, MFF-i kontekstis. sellel programmil on kolm spetsiifilist eesmärki. ennetada pettust, korruptsiooni, mis tahes muud äh, ebaseaduslikku tegevust, mis võib kahjustada Euroopa Liidu finantshuve, siis äh, rikkumistest teadaandmise parandamine mis on ka seotud ähm, fondide haldamise ühise süsteemiga ning kolmandaks pakkuda vahendeid teabevahetuseks ja toetada operatiivtegevusi, äh, vastastikuse halduskoostöö ja ka näiteks tolli valdkonnas. selles programmis on kolm meedet, esiteks äh, uus programm, mis asendab äh, Herakles kolme, toetab pettusevastaseid tegevusi, siis ähm, pettusevastane infosüsteem, mis on teatud operatiivtegevus, see hõlmab mõningaid andmetöötluslahendusi ühises haldussüsteemis ja on ka elektrooniline vahend, ähm, mis peaks võimaldama liikmesriikidel vahetada teavet nii pettuste juhtumite kui ka asjakohaste muude infopunktide kohta. proua juhataja, kuna aega on väga vähe, siis keskendun ainult kõige olulisematele aspektidele. esiteks, me muudaksime artiklit kolm programmi eelarve muutmiseks, tuua see kooskõlla parlamendi MFF-i ettepanekuga, mis tähendab seda, et ette nähakse kolmsada kakskümmend neli miljonit äh, eurot umbes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta hindade juures. komisjonil on ka delegeeritud õigusaktidega võimalus äh, kümme protsenti seda mugandada, mis tähendab ka, et parlamendil on võimalik teostada järelevalvet ja kontrollida seda, mis tahes ettepanekutega komisjon välja tuleb oleme ka välja pakkunud märksa üksikasjalikuma kirjelduse nendest tegevustest, mida võib grantidega toetada, see siis muudab kaheksandat artiklit. veel üks lõige artiklis kümme eh, viitab eh, tööprogrammile, kui komisjon selle vastu võtab, siis seda tuleb teha delegeeritud õigusaktidega, mis tähendab taaskord seda, et parlamendi kontroll selle üle suureneb. ka artikkel kaksteist aruannete äh, suhtes teostatav seire, jah, ka see on oluline, sellepärast et äh, aastane aruanne tuleb nii nõukogule kui ka parlamendile esitada ning äh, artikli kolmteist kohane lõpphindamine peaks samuti teatud viisil toimuma, aga küsitav on siis see komisjoni kolmeaastane ettepanek. nüüd selline hindamine on oluline aga see hindamine peab olema sõltumatu. me oleme teinud ka teatud muudatusettepanekud eh, teatud põhjenduspunktidesse, mille eesmärk on tagada, et programm on avatud ka assotsieer-, assotsieerimisleppega liikmetele, eh, naabruspoliitika alla käivatele riikidele ja teistele. ma leian ka, et on oluline et peaksime võimaldama parimate praktikate vahetamist Euroopa Liidu liikmesriikide ja nende teiste riikide vahel ja nüüd viimaseks kokkuvõtteks, kas tohiksin ehk öelda, et see ettepanek sisaldab ka teatud soovitusi. kontrollikoja soovitusi selle pettusevastase programmi paikapanemiseks ma ei hakka neid üksikasjalikult kirjeldama, aga siin on äh, kirjas kõik peamised tähelepanekud ka Kontrollikojalt. Need on mu peamised mõtted, loodetavasti ka arutelu käigus on võimalik neid veel analüüsida ja kindlasti kuulan huviga ka kolleegide kommentaare ning nagu näete, proua esimees, siis pidasin kinni ka kõneajast. kolleeg Olle, palun. aitäh, proua esimees, head kolleegid, härra Salafranca tahaksin teid kõigepealt õnnitleda selle raporti projekti eest ja väljendaksin ka tänu Kontrollikoja ja Euroopa Komisjoni ees nendepoolse esitluse eest ja tänan neid ka ettepaneku eest. ma leian, et see pettusevastase programmi ettepanek on ajakohane ja see mitte ainult ei aita kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, vaid ka toetada äh, liikmesriikide tolliasutuste ja komisjoni vastastikust halduskoostööd. me tervitame komisjoni ettepanekut äh, programmi suhtes, mis peaks äh, Herakles kolme muutma tõhusamaks pettusevastane infosüsteem on samuti tervitatav. see aitab tuua kaasa sünergiat, muuta eelarve paindlikumaks ja halduse ju-, juhtimise lihtsamaks. eelarveline mõju kolmandas artiklis, selle kohta ütleksin, et toetame parlamendi lähenemist toetada kestlikkust rahaliste vahendite mõttes. ja rahastamise selgemaks mõistmiseks peaks kogu rahaeraldis aastani kaks tuhat kakskümmend seitse olema väljendatud praegustes hindades ning tehakse vajalikud äh, kalkulatsioonid lähtuvalt siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta hindadest. see on asjakohane kõigi kolme programmi komponendi puhul. kokkuvõtteks väljendan positiivset meelt kõikide selle programmi aspektide suhtes ja ma loodan, et kui äh, seda korrektselt rakendatakse, siis see aitab Euroopa Liidu finantshuve korrektselt kaitsta. aitäh! kas eh, kaks teist raportööri soovivad ka sõna, härra Köön? aitäh, proua esimees, ka mina tänaksin raportööri tema mõistliku ettepaneku eest. ma arvan, et kõik, kes siin kohal on, teavad, kui eh, tähtis see teema on meie eelarve huvides ja ka kui tähtis see on liikmesriikide jaoks me tahame vahendit, mis aitab vastu seista pettustele, mis aitab ära hoida miljonite kadumise igal aastal. mina kommenteeriksin asja nii, et me peame tagama, et meie ettepanek oleks robustne, et meil oleks ka piisavalt kindel pind aruteludeks nõukoguga. ma tervitan nende süsteemide kokkutoomist ja leian, et see toob kaasa ametiasutustele täiendava paindlikkuse, mis võimeldab neil seista vastu piiriülestele pettuse juhtumitele. paar äh, asja, millele juhiksin tähelepanu peame vaatama kattuvust teiste programmidega, näiteks integreeritud piirihaldus, teatud tolliprogrammid, dubleerimist me ei taha, me ei taha paralleelseid juurdlusi näiteks, et seda peaks kuidagi täpsustama. samuti tuleb tagada, et tulemusnäitajad oleksid loomult informatiivsed, päriselt informatiivsed, nii et meil oleks võimalik programmi tõhusust hinnata. me ei soovi liigset bürokraatiat, seda tuleb kindlasti iga hinnaga vältida. samuti peame tagama parlamentaarse kontrolli ja selle, et parlamentaarne kontroll ei kaoks, me peame olema ka tulevikus asjaga seotud. esimees, aitäh ja komisjon, proua Hoffmann, palun!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 ja, danke schön. In jeder Beziehung. Damit sind wir am Ende des aitäh, sellega oleme neljanda päevakorrapunkti käsitlemise lõpetanud, aitäh Kontrollikojale ja alustame nüüd ühiskoosolekuga, tervitan kolleege eelarvekomisjonist ning meil on eraldi päevakord selle kohta